hääletus lõppenud, Rahvapartei, SRE, e, Rohelised ja NL esitanud äh, taotlused äh, komisjonide liikmete äh, muutmiseks ning need nii-öelda nimetamised on protokolli lisatud. kui selle kohta ei ole ainsatki märkust, siis on need ametisse nimetamised ka kinnitatud.